Welcome to this meeting. tere tulemast meie koosolekule. alustagem ja kõigepealt meil on tõlge kõikidesse keeltesse peale malta, horvaadia keel, iiri keele. ja hiljem tulevad meile ka külalised siia, külaliste rühm nimelt Nigeeria Föderaalvabariigi Rahvusassambleest. see on komisjonide esimeste eh, grupp. on esindatud eh, õiguslike nõuete täitmise komisjoni esimees ja teised näiteks, aga ma tervitan neid siis, kui nad saabuvad hiljem nüüd päevakorrapunkt number kolm ja annan sõna Juta Steinrockile, kes räägib delegatsiooni külaskäigust Washingtoni aprillikuus. palun, Juta. tere hommikust ja suur tänu selle võimaluse eest rääkida meie delegatsiooni külaskäigust üheksateistkümnendast kuni kahekümne esimese aprillini Washingtoni mina olin delegatsiooni eesotsas ja äh, Toomas Hendelit, meie komisjoni esimeest, asendasin ja eesmärk oli Ameerika partneritega rääkida sotsiaalpoliitilistel ja tööhõivet teemadel. ja eriti olime huvitatud äh, tööturupoliitikast, digitaliseerimisest, robootikast, automatiseerimisest ja tehisintellektist ja loomulikult me rääkisime aktuaalsetest teemadest samuti nendest hiljutistest arengutest, mis puudutavad tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat Trumpi administratsiooni all. digitaliseerimine rääk- ja nende mõju paljud le-, kuulasime Tööministeeriumi, rahvusvaheliste organisatsiooni sotsiaalpartnerite ja mõttekodade arvamusi ja professor Joseph Stiglitsiga oli meil töine hommikusöök. tema on äh, majanduse Nobeli preemia laureaat ja eelmiste presidentide majandusnõunik olnud ja väga äh, huvitavad olid arutelud, meil on palju ühist äh, arusaamades, mida digitaliseerimine kaasa toob tööturule, töötingimustele et millised töökohad kaovad ja millised uued töökohad tekivad selle tulemusena ja kuidas ka töö kvaliteet muutub, rääkisime. aga erinevused on USA ja Euroopa Liidu vahel selles, mis puudutab erinevaid sotsiaalnorme ja menetlusi, sotsiaalpartnerite rolli ja mõju ja meil olid väga tõhusad intensiivsed kolm päeva, ma võiksin nendest pikalt rääkida, aga meie delegatsiooni külaskäigu põhjalik aruanne on teil dokumentide hulgas olemas. suur tänu. kas on keegi, kes soovib siia midagi lisada? ei soovi, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on nimelt sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ja kõigepealt ma annan sõna komisjonile. palun, härra Jordi Korell. suur tänu. suur tänu selle võimaluse eest tutvustada ettepanekut ja konkreetsemalt meie mõjude hinnangut. mul on eh, siin ka ekraanil ettekanne. räägin sellest, mida äh, see mõjude analüüs hõlmab. Äh, annan ülevaate ja siis kõige tähtsam, räägin nendest peamistest järeldustest, mis meie mõjude hinnangul on ja seda neljas valdkonnas, <clears throat> töötu abiraha, mitteaktiivsete kodanike juurdepääs sotsiaaltoetustele, pikaajaline hoolduse hüvitised ja peretoetused. nüüd järgmine Eh, jah, need eh, loogilised sammud, eh, mis aitasid komisjonil koostada ettepanekut ja siis juba kaasseadusandjatega koos ettepanekut koostada ja lõpuks poliitilised otsused langetada. kõige tähtsam siin on sõna toetus. kui me räägime sellistest majanduslikest ja sotsiaalsetest ja muudest mõjudest, siis see ei ole matemaatiline täpsus, mis on võimalik. meil tuleb teha valikud ja integreeritud lähenemisviis tuli leida, mis kõiki kulusid hõlmas ka majandus, sotsiaalses plaanis ja mõju keskkonnale ja nii edasi. ja mm, tähtis on teha ettepanekud ka sellistel puhkudel rakendusmeetmete jaoks järelduste kaudu. nii, nüüd järgmine slaid. mis on selle ettepaneku eesmärk? jah, me tahame jätkata Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade moderniseerimisest, on väga tähtsad eeskirjad, need võimaldavad vaba liikumist kodanikel Euroopa Liidus, kui kodanikud kas töötavad mujal või liiguvad liikmesriikide vahel. meil on selline vaba liikumise õigus, see on põhiõigus, aga kui see isik ringi liigub ja kaob oma, kaotab oma sotsiaalkindlustushüvitised ehkki tal on õigus vabale liikumisele, eh, siis ei ole see vastuvõetav ja see ongi moderniseerimise eesmärk nüüd esiteks soodustada eh, seda vaba liikumise õigust eh, ka selles väga keerulises valdkonnas võimalikult suur õiguskindlus luua, tagada, et ka finantskoorem oleks õiglaselt ja võrdselt liikmesriikide vahel jaotatud selle koordineerimise kaudu ning äh, eesmärgiks on ka edendada nii palju kui võimalik äh, haldamise lihtsust ja jõustatavust. nüüd mõjude hinnangu protsess, siin on terve rida dokumente, mis on teie ees. jah, me teame, et kohe hakatakse kritiseerima, et see mõjude hinnang on väga-väga pikk ja seda on raske sellepärast lugeda aga kuna meil oli niivõrd palju aspekte vaja käsitleda, siis lühemalt ei saanud. ja kõikides keeltes on ka lühike seletuskiri saadaval ja öö, äh, metoodika nüüd meie mõjude hinnangul. see on kolmeastmeline kõigepealt me analüüsisime eh, majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid võrreldes praeguse olukorra. analüüsime ka muid mõjusid, nagu näiteks see, mis seondub pettuse ja väärkasutusega, regulatiivsete kuludega ja nagu ma ütlesin, õiglane kohustuste jagamine. ja lõpetuseks me arutasime ka, kui tõhus hakkab olema konkreetsete eesmärkide saavutamine. nii et kaks tasandit analüüsimisel ja siis ehm, koondasime need kolmandasse. nüüd, milliseid allikaid me kasutasime? väga mitmesuguseid. mõned on Euroopa Liidu ülesed allikad, ülevaated, näiteks tööjõu ülevaade ja vananemisaruanne ja Eurostati andmekomplektid. ja e, Euroopa Liidu tegevuse eesmärk on ju har mitte harmoneerida, vaid koordineerida ja sellepärast me tegime tihedat koostööd liikmesriikide ekspertidega Äh, ja halduskomisjon on meil sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimiseks, kus eksperdid töötavad nii et saime informatsiooni liikmesriikide allikatest ja loomulikult siis ka komisjoni liikmete ekspertiis, katsutasime ka Deloitti ja mitmeid teisi võrgustikke, millest oli suur abi. meil toimus ka terve rida konsultatsioone konsulteerisime juba aastaid liikmesriikide ekspertidega eh, halduskomisjoni kaudu. samuti kohtusime eh, juunikuus sotsiaalsete partneritega ja vabaühendustega. ja meil oli ka kaks online avalikku konsultatsiooni aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat viisteist. nüüd ma räägin juba ettepaneku sisust. kõigepealt töötu abiraha. jah, tööotsija, kodanik võib saada töötu abiraha, mis on üle kantud eh, järgmisse kuus, järg-, mis on, kui ta läheb üle eh, te, teise liikmesriiki, see kantakse üle teise liikmesriiki kolme kuu vältel ja seda on võimalik pikendada kuuele kuule. ja siis koduriigi tööhõivetalitused, need, kes üle kannavad selle toetuse, võivad nõuda, et vastuvõtvast riigist see öö, töötu annab aru koduriigile selle kohta, et ta otsib tööd. ja mõned arvud siin. nüüd see lähtestsenaarium, me näeme, et siin on kakskümmend seitse tuhat töötut isikut, kes on üle kandnud oma töötu abiraha aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist see on ainult null koma üks protsenti kõikidest töötutest. me kaalusime siin erinevaid võimalusi ja need on kokku võetud siia tabelis, tabelisse. kõigepealt muidugi see lähtestsenaarium ja teine on variant üks, et pikendada eh, ülekandmise võimalust kolmelt kuult kuuele kuule. Eh, eh, ja loomulikult jääb võimalus pikendada see on esimene variant ja teine variant oleks pikendada ülekandmise perioodi töötu abiraha puhul äh, kogu ähm, õiguste kehtivuse perioodile. me kaalusime neid variante ja tulime järeldusele, et parim variant on teha ettepanek pikendada äh, ülekandmise perioodi kolmelt kuult kuuele kuule ja seda me näemegi siin meie ettepanekus välja tooduna. nüüd teine, mis puudutab töötu abiraha, eh, on eh, kumuleerimine. kumuleerimine, see on tehniline mõiste. Eh, töötu, kes on töötanud erinevates liikmesriikides, võib taotleda, et kindlustusperiood endises liikmesriigis läheb arvesse, kui hinnatakse seda, kas tal on vaja või ei ole vaja kvalifitseerimisperioodi selleks, et tekiksid õigused. näiteks kui A riigis tal on õigus saada töötu abiraha ja ta on pidanud seal töötama kakskümmend neli kuud, nüüd kui see isik teises liikmesriigis on kaheksateist kuud juba töötanud ja töötab uues liikmesriigis kaheksa kuud nüüd, et hinnata, kas tal on õigus töötu abirahale. ei ole vaja ainult kaheksat kuud arvestada tema elukohariigis, vaid arvestada saab ka kaheksateist ähm, kuud juurde panna, mis ta on teistes liikmesriikides töötanud, seda nimetatakse kumuleerimiseks. praegused eeskirjad ei näe ette, et mis on see miinimumperiood, kui kaua ta peab enne töötama uues liikmesriigis, et töötu abiraha saada, kui ta on kakskümmend neli eh, kuud juba töötanud oma koduriigis ja läheb nüüd teise riiki ja töötab seal üks päev, siis on tal õigus uues liikmesriigis juba töötu abiraha saada. ja see on tekitanud probleeme ja nüüd me käsitlesime seda. ja toon mõned arvud siin jah, on olnud selliseid kumuleerimise juhtumeid kakskümmend viis tuhat kokku ja nelikümmend üks protsendi nendest töötasid vähem kui kolm kuud uues liikmesriigis. me kaalusime erinevaid stsenaariume ja esimene oleks äh, ametlikuks muuta see praegune olukord, nimelt äh, kumuleerimine kohe hakkab lugema esimesest tööpäevast peale. teine variant olnuks kehtestada miinimumkindlustusperiood üks kuu uues liikmesriigis ja viimane variant oli kehtestada ka see miinimumperiood, aga pikendada seda kolmele kuule. me kaalusime erinevaid variante ja tulime järeldusele ja tegime ka ettepaneku, et parim võimalus, parim variant on miinimumnõue kindlustusperioodile kehtestada kolm kuud. ja seda me tegimegi äh, selle kumuleerimise küsimuses. veel töötu abiraha kohta. meil on need piirialade töötajad. tänapäeval on olukord selline, et äh, töötu piiriala töötaja peab taotlema töötu abiraha selles liikmesriigis, kus ta elab ja siis hüvitatakse see töötu abiraha äh, selle liikmesriigi poolt, kus ta varem töötas, vähemalt viis kuud. meil on ka selle kohta andmeid tuua. Äh, piirialade töötajate arv on pea kaheksasada tuhat ja piiriülesed töötajad, kes on üle kaheteist kuu tööl olnud, neid on poolteist miljonit rohkemgi. me vaatasime ka siin erinevaid variante ja eh, kuus varianti olid kaalumisel. kõigepealt, et eh, piirialatöötaja ise valib, kus ta taotluse esitab. teine variant on, et viimase tegevuse liikmesriik maksab talle töötu abiraha ja siis ka peab see töötu ennast seal registreerima. me teame, et arvesse võetakse mitte ainult õiguste perioodi äh, töötu abiraha maksmisel, vaid ka seda, et isik peab otsima aktiivselt tööd ja et ta on registreerinud ennast töötuks. ja kolmas variant, mille me valisime nimelt viimase tegevuse liikmesriik maksab töötu abiraha, nii et see on selline nihe ettepanek, aga alles pärast seda, kui teatud periood, eh, kaksteist kuud eh, on olnud eh, seal tööl selles liikmesriigis töötu, nii et mitte enam elukoha liikmesriik, vaid töötamise liikmesriik maksab ja nüüd tuleme majanduslikult mitteaktiivsete isikute õiguste juurde saada sotsiaalhüvitisi. mida me siin tegime? me kodifitseerisime Euroopa kohtu ähm, praktika. Neid on terve rida neid kaasusi ja praeguste eeskirjade puhul on ka piirid juurdepääsule sotsiaalkindlustusele olemas, kui tegemist on majanduslikult mitteaktiivsete isikutega, aga siin ma hüppan siit üle, sest eh, kõik tugineb kohtupraktikale ja nüüd eh, see esimene peatükk, pikaajalise toetuse hüvitised. jah, siin on, eh, te teate, et meie elanikkond vananeb ja siin on vaja rohkem ära teha seetõttu praegu on olukord selline, et need hüvitised on reguleerimata ja e, neid käsitletakse kui haigustoetusi. meie tahtsime selgemaks teha kõigile, et e, loome eraldi peatüki ja täpselt defineerime, mis on need pikaajalise hoolduse hüvitised e, ja siis talitame nendega nii, nagu haigustoetustega tänapäeval talitatakse. muid muutusi ei ole, me ainult selgitame Äh, samamoodi nagu majanduselt mitteaktiivsete äh, isikutega me tegelesime, me kodifitseerime olemasoleva praktika. ja nüüd viimane peatükk on peretoetused. Äh, kõigepealt me ei teinud ettepanekut indekseerida peretoetused ja me tegime ettepaneku e-, ajakohastada eeskirjad, mis puudutavad lapse kasvatamise hüvitisi Äh, nii et tegemist on lapsevanema isiklike õigustega ja liikmesriik peab öö, äh, täielikult välja maksma mõlemale töötavale vanemale. jälle vaatasime, kuidas on olukord praegu, mis on lähtepunkt. me saime aruandeid liikmesriikidest ja nägime, et väga suur hulk raha on läinud peretoetustele pea üks miljard. aga see on vähem kui üks protsent kokku äh, aastatsest perehüvitiste, peretoetuste summast kahekümne kaheksas liikmesriigis kokku. jah, mõned arvud tunduvad väga-väga suured, aga kui me võrdleme neid kogukuludega, kuludega, mis lähevad Euroopa Liidus sotsiaalkindlustusele, siis tegelikult on need väikesed arvud. mida me siin tegime, me vaatasime erinevaid ettepanekuid. kui me räägime indekseerimisest, kaalusime kahte võimalust. jah, et kas ülespoole või allapoole indekseerida ja me leidsime, et tegelikult ei ole indekseerimist üldse vaja ja nüüd tulen meie ettepaneku teise osa juurde me oleme näinud ette erinevad koordineerimiseeskirjad lapse kasvatamise hüvitise puhul. üks puudutab palka, üks muid toetusi, kohustuslikke ja muid toetusi mittekohustuslikke käsitlesime. ja te näete, et mõnedes peatükkides me oleme välja pakkunud suuri muudatusi teha. et Eh, tõesti meie ühiskonnas toimunud muudatustega kaasas käia, aga teistel puhkudel jälle me lihtsalt selgitame eeskirju, et nad oleksid paremini jõustatavad. ma panen siin punkti ja ma vabandan juba kahe asja eest, ma liiga kiiresti rääkisin ja et üle viieteist minuti läks. Thank you, suur tänu selle ülevaate eest ja annaksin nüüd eh, sõna proua Kriivale, kes ähm, on Euroopa Parlamendi teadusuuringute osakonnast. suur tänu, proua esimees ja suur tänu, et kutsusite meid täna komisjoni ette meie tööd tutvustama. kõigepealt räägin seda, sellest, mida teeb ex-ante hindamise üksus, räägin sellest, kuidas me oma esialgseid hinnanguid koostame ja siis äh, pärast seda räägin nendest peamistest nõrkustest äh, ja tugevustest, mis see komisjoni eksante hinnangus meie meelest on. kõigepealt me tahaksime tunnustust avaldada äh, komisjoni jõupingutusi sellesse dokumenti, kaks tuhat lehekülge on see pikk, ilmselt kõige pikem ja täiuslikum mõjuhinnang, mida me oleme seni näinud peaasjalikult keskendume meie siis äh, komisjoni äh, mõjuhinnangute kvaliteedile, mis käivad äh, seadusandlike eelnõudega kaasas ja teeme siis ettevalmistavat tööd parlamendikomisjonide jaoks. meie eesmärgiks on informeerida siis vastutavaid komisjone mõjuhinnangust, aidata kaasa teadlike otsuste langetamiseks ja samas tahame siis äh, parlamendi järelevalve rolli toestada. me teeme oma koha, avaldame omakohased seisukohad komisjoni mõjuhinnangute kohta, esialgsed äh, dokumendid jõuavad teieni tavaliselt briifingu rollis, äh, ehk siis kokkuvõtlikud äh, selle ettepaneku osas on see briifing teieni juba jõudnud see, selle teevad alati meie töötajad, selle taustadokumendi. ma tahaksin rõhutada, et meie ei hinda ettepaneku sisu kui sellist. me hindame seda, kas see mõjuhinnang on kvaliteetne või ei ja kas see vastab mõjuhinnangu reeglitele, mis on komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta parema õigusloome suunistes kirjas ja koordine-, koordinaatorite otsusega võib äh, parlamendikomisjon pöörduda meie poole eh, täielikuma hinnangu saamiseks, eh, kas siis mõjuhinnangu osas või mõjuhinnangu osas eh, oluliste muudatusettepanekute puhul. reeglid, mille kohaselt mõjuhinnangualast tööd meil saab tellida, on parlamendi käsiraamatus sees. detsembris kaks tuhat kolmteist komisjonide esimehed võtsid selle vastu ja praegu vaadatakse seda üle sellepärast, et parem õigusloome kokkulepe on institutsioonide vahel saavutatud. paar sõna, kuidas me siis täpsemalt analüüsime komisjoni mõjuhinnanguid, me üritame oma esialgse hinnangu andmisel mõjuhinnangu alusel äh, tuua lühikese ja lihtsa ülevaate tausta kohta, räägime siis mõttearendusest selle algatuse taga ja üritame anda hinnangu sellele, kuidas mõjuhinnang vastab seitsmele küsimusele, millele peaks iga mõjuhinnang vastama vastavalt parema õigusloome suunistele need äh, seitse küsimust siis on, mis, äh, mille, mis on teema, kas probleem, mis on probleemi ulatus, miks Euroopa Liit peaks probleemi lahendama, mis on algatuse eesmärgid, milliseid ähm, valikuvariante oleks probleemi lahendamisel, millised on äh, majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnamõjud erinevate variantide puhul, äh, mis nende võrdlus ja siis millised on seire- ja hindamismeetmed. Need aspektid, mille me võtame tavaliselt vaatluse alla, on sidusus ja järjepidevus äh, rakendatud metodoloogias me hindame näiteks seda, kas tekst on sidus, kas need argumendid on sidusad, mis esitatakse, et vastata kõikidele nendele seitsmele küsimusele ja hindame ka seda, et äh, põhjus ja mõju äh, kanalid oleks selgelt välja joonistatud. me hindame ka kasutatud andmete kvaliteeti ja seda, millised teadusuuringud on läbi viidud komisjoni poolt selle mõjuhinnangu, mõjuhinnangu koostamiseks. kas kõik huvipooled on ära kuulatud? näiteks kas komisjon äh, avas kaheteistkümnenädalase avaliku nõustamisperioodi, mis on kohustuslik ja sii- ja kas on arvestatud äh, regulatiivse järelevalve nõukogu seisukohad ja siis, et kas äh, seadusandlik eelnõu ja mõjuhinnang, mis sellega kaasas käivad, omavahel ka kokku sobivad üritame parlamendi komisjonide tööd toetada läbi objektiivse analüüsi pakkumise. me hindame seda, et kas mõjuhinnangus toodud tõendid on äh, kasulikud äh, ja ka paikapidavad. Äh, antud ettepaneku puhul, aga no ma ütlesin, me küsimärke ei sea seoses poliitikate sisuga ja nüüd tuleksin nüüd konkreetselt selle mõjuhinnangu plusside ja miinuste juurde komisjoni ettepaneku peamised osad, nagu eelkõneleja ütles, puudutavad nelja osa, pikaajalised äh, hoolekandetoetused, pikaajalised toetused, siis juurdepääs sotsiaaltoetustele, majanduslikult äh, immobiilsetele Euroopa äh, kodanikele. ja meie meelest mõjuhinnang on robustseks aluseks, mille alusel saaks muuda sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise süsteemi Euroopa Liidus mis on oluline, on see, et tuuakse siin välja äh, neljas valdkonnas äh, probleemid ja selgitatakse siis seda, mis on nende probleemide põhjuseks. komisjon selgitab äh, selgelt, millised on viimased majanduslikud, sotsiaalsed arengud olnud inimeste vaba liikumisega Euroopas ja viitab sellele, et äh, risk, et äh, kujuneb sotsiaaltoetuste turism, on väikem, on väga palju arvnäitajaid ja, ja muid näiteid äh, selle probleemi kohta ja see aitab selgitada probleemi. probleemide seas, mis on välja toodud, on näiteks äh, läbipaistvuse puudumine ja, ja õiguskindluse puudumine kodanikele ja ettevõtetele siis äh, ebavõrdsus äh, liikumise puhul ja finantskoorem. üldiselt me arvame, et komisjon on äh, täiesti mõistlikud valikuvariandid välja toonud probleemide lahendamiseks, mis on välja joonistatud ja iga probleemi jaoks on komisjon välja toonud kaks valikuvarianti ja kokku siis kolmkümmend kolm erinevat äh, valikuvarianti on läbi vaadatud. Äh, mõjuhinnang äh, vaatab iga poliitilise alternatiivi puhul võrreldes siis välja pakutud ettepanekuga variantide sotsiaalmajanduslikke kulusid ja komisjon ütleb, et kõik Eh, nende poolt valitud variandid oleks kas positiivse eh, sotsiaalse mõjuga või seda mõju ei oleks ja majanduslik mõju ei oleks suur, välja arvatud eh, see valikuvariant, mille nad on valinud töötu abirahade puhul vabatahtlike töötajate jaoks mis, mis tähendaks kuueprotsendilist töötukassade kulude tõusu Eh, vaadati siis läbi, nagu ma ütlesin, eh, ka regulatiivsed kulud, eh, riskioht ja kuritarvitamise oht ja et kas liikmesriigide vahel on tagatud õiglane koorma jagamine. üldiselt komisjoni valikute puhul on regulatiivsed kulud kas väga väikesed või puuduvad üldse terve rida, tervele reale uuringutele viidatakse, nagu eelkõneleja ütles, kuus äh, Äh, peretoetuste ja töötu äh, abirahade kohta ja kolm uurimist puudutab äh, siis pikaajalisi, pikaajaliste töötute, töötu abirahasid. komisjon on rääkinud eks-, sõltumatute ekspertidega, kes on siis eksperdid Euroopa Liidus ähm, töötajate liikuvuse küsimuses juunis kaks tuhat viisteist. andmete piirangute osas on komisjon olnud väga avameelne ja viidi läbi mitu konsultatsiooniprotsessi, sealhulgas kaks online keskkonnas, üks aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist pikaajalise hoolekande ja äh, töötu abirahade osas ja teine uuring äh, töötajate lähetamise, töötu abirahade ja äh, peretoetuste puhul ja nõuandenõukogus toimus arutelu novembris kaks tuhat viisteist ja juulis kaks tuhat viisteist korraldati kuulamine. vabaühendustega võeti samuti ühendust, seda siis juunis kaks tuhat viisteist liikmesriikidega peeti samuti konsultatsiooniprotsessis, oli väga põhjalik nii sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise osas, aga viidi läbi ka äh, veebikeskkonnas küsitluse. räägiksin nüüd aga nendest äh, puudujääkidest, mis selles mõjuhinnangus meie meelest on, vaatamata äh, osapooltega laialdast arutelu, tundub, et Ehm, osapooled ei ole selgelt andnud äh, toetust ühele või teisele valikuvariandile ja äh, liikmes- ja komisjoni toob rohkem tekstis välja liikmesriikide seisukohad näiteks ei ole huvitatud osapoolte seisukoht välja toodud horisontaalse ettepaneku või põhiettepaneku osas ja ei viidud läbi ametlikku konsultatsiooni kahe valikuvariandi puhul valik kolm, mis puudutab töötu abirahasid piiriüleste töötajate jaoks ja siis horisontaalne meede, mis keskendub erinevatele koordineerimisreeglidele lastetoetuste puhul. Need valikuvariandid äh, arendati välja konkreetselt liikmesriikidest saadud info äh, kohaselt eh, ja komisjon on seda ka selgelt öelnud. nagu ma ütlesin, tundub, et liikmesriigid liikmesriikidega peeti arutelusi põhjalikumalt võrreldes teiste huvitatud osapooltega ja meile tundub, et arvestades, et äh, administratiivse komis-, et administratiivne komisjon, mis keskendub siis sotsiaalse kindlustussüsteemide koordineerimisele, on mänginud keskset rolli ja oleks olnud selles kontekstis kasulikum, kui rohkem infot selle, nende töö kohta oleks olnud ka avalikult kättesaadav. me tervitame selles raportis seda, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Äh, administratiivkomisjoni ähm, koosolekutel räägitu on äh, hiljuti ka veebileheküljel üles pandud komisjoni poolt. veel üks element, mis on oluline, selle ettepaneku vahelised seosed töötajate lähetamise direktiiviga ei ole selgelt välja joonistatud äh, Euroopa Komisjoni mõjuhinnangus komisjon on selgitanud, et mõned muudatusettepanekud koordineerimisreeglite osas, sealhulgas ka lähedatud töötajate puhul, jäävad sellest mõjuhinnangu ulatusalast välja, sellepärast et nad on oma iseloomult tehnilised. aga arvestades seda, et, et tegelikult need seosed võivad olla eh, täiesti eh, ilmsed, oleks võinud komisjon rohkem sellele tähelepanu pöörata, nii nagu eh, komisjoni esindaja ka ütles, et nad küll on jälginud väga karmi lähenemist, on, on see väga pikk dokument ja see tähendab seda, et ähm, selle läbilugemine ei ole eriti lihtne. sada kaheksakümmend lehekülge on põhiteksti pikkus ehk oluliselt pikem kui suunistes välja toodud soovitav äh, lehekülgede arv kolmkümmend kolm. seal on kakskümmend kuus lisa, mis tähendab seda, et kokku on see dokument kaks tuhat lehekülge pikk ja võtaksin siis kokku, eh, meie meelest see mõjuhinnang eh, on eh, stabi-, heaks aluseks Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasteks aruteludeks ja regulatiivse järelevalve nõukogu teise arvamuse soovitusi on kuulda võetud, kuid on mõned elemendid, nii nagu ma ütlesin, mis väärivad rohkem tähelepanu, näiteks seda, et huvipo-, huvitatud osapoolte seisukohad kõikide valikuvariantide osas oleks pidanud olema välja toodud ja ei ole selgelt välja toodud siis selle ettepaneku mõju töötajate lähetamise direktiiviga ja siis administratiivse komisjoni seisukoht, arutelud ja töö võiksid olla läbipaistvam ja kui te tahate täpsemat infot, siis vaadake läbi meie esialgsed hinnangud, milles on võib-olla teisigi elemente sees, mis teie huvi võiksid vaeluda, nii et äh, suur tänu praeguseks tähelepanu eest! suur tänu selle põhjaliku sissejuhatuse eest! nüüd läheme edasi raportööri juurde, kes on siin. me oleme väga tänulikud selle eest ja variraportöörid Te saate kaks minutit igaüks ja alustame härra Paalasega. jah, ma vabandan, et ma jätan natuke, et ma jäin natukene hiljaks, aga komisjoni ettepanekut äh, ma tegelikult ju tunnen, aga asi oli selles, et rongiga oli väga raske täna Brüsselisse jõuda hommikul, aga see selleks. aga ma tahaksin tänada äh, seda mõjuhinnangut äh, tutvustanud kolleegi parlamendist, äh, tema ettekannet ma kuulsin ja mõned küsimused. mulle tundub, et teie ütlete oma mõjuhingus et, et viiskümmend viis protsenti töötutest jõuab, äh, leiab uue töökoha kaheteist kuu jooksul ja mm, väga paljud äh, kahe aasta jooksul pärast töötuks jäämist ähm, täna me näeme, et kolm kuni kuus kuud äh, on äh, tavaliselt äh, see ülekantud töötukindlustuse periood. aga küsimus komisjonile. kui töötu leiab uuesti töö viiskümmend viis protsenti ju kaheteistkümne kuu jooksul ja nelikümmend viis kas see kuuekuuline piirang seega ei piiraks inimesi, kui me näeme, et järjest rohkem ja rohkem kontrollitakse täna töötuid ja tagamaks selle, et nad tõesti aktiivselt ka tööd otsivad? kas me ei võiks natukene paremini need kaks elementi tasakaalu saada? ja ma tahaksin äh, teie seisukohta teada, kes selle mõjuhinnangu koostasid ja teine teema puudutab äh, lähedatud töötajate osa äh, ma käisin Poolas äh, kolleeg Stevensiga esmaspäeval ja rääkisime väga palju töötajate lähetamise teemast, esimesest mudelist ja nii edasi. ja mulle tundub, et siin on üsna suur konvergents näha selles küsimuses, et täna tuleb kindlasti kaasajastada infosüsteemi, meil on süsteem. ÖSSI e süsteem, ESSI süsteem, mille, mis ei ole aga piisav kas me ei peaks seda süsteemi kaasajastama, tooma selle internetikeskkonda, miks meil ei võiks olla selline kaart või vorm, formular, mille järgi oleks võimalik väga selgelt aru saada, millised õigused inimesel on, millistele toetustele uh,? Thank you, Mr Schulze. aitäh, härra Schulz. võtsin mikri ära tänan selle info eest, mille me täna saime. mul on terve rida küsimusi. kõigepealt komisjoni mõjude hinnang on tõenditele tuginev ja eesmärgiks on teha selle põhjal ettepanek tuginedes arvudele. aga samas eh, öeldakse, et arv ikkagi ei saadud piisavalt kätte ja sellepärast Eh, konsulteeriti liikmesriikidega ja pidi rohkem tuginema kvalitatiivsetele hinnangutele ja minu küsimus on, et eh, kui raske oli tõesti saada tõendmaterjali ja kas siis te valisite mingid teised hindamismeetodid seetõttu? ja teiseks, eh, näitasid siin PowerPoint presentatsiooni ainult seitseteist liikmesriiki olid need, kes andsid oma andmed eh, teile käsutusse, aga meid on rohkem kui seitseteist liikmesriiki. kas ei oleks olnud võimalik pea kõikides liikmesriikides andmeid saada? sest võib-olla siis tulemus olnuks teistsugune. see oli minu teine küsimus ja kolmas küsimus see puudutab juristilist eh, hinnangut Äh, ja äh, lapsetoetuse indekseerimist. jah, siin öeldi, et tekivad õiguslikud probleemid, kui see indekseerimine oleks ja kas ainult kuludele te tuginesite, kui te selle hinnangu andsite, tahaks küsida komisjonilt ja lõpetuseks Eh, definitsioon selle kohta, et mis on pereteenused. liikmesriikides väga erinevalt defineeritakse need ja kas te ei kavatse neid eh, eh, kuidagi defineerida komisjoniga? nii palju siis minult. Thank you, madam Stevens. proua äh, Stevens, kallid kolleegid, ma tahan komisjon mul üks. Leuze A1-documenten tieren welig en ondermijnen logischerwijs het draagvlak. see on väga põhjalik dokument ja me räägime loomulikult lähetatud töölistest Is er nu vertaling naar het Engels? kas nüüd on kõikides keeltes tõlge olemas? jah, tundub, et asi nüüd töötab. kas ma peaksin alustama uuesti algusest? ja palun, ütleb, äh, ma tahan tänada komisjoni väga huvitava ja põhjaliku ettekande eest, kui me räägime äh, sotsiaalkindlustussüsteemide lähendamise kohta. mul on konkreetne küsimus. täiesti loogiliselt räägitakse siin ka äh, lähetatud töötajatest. kui liikmesmaa ehk siis vastuvõttev liikmesmaa annab välja äh, võltsitud dokumendi, siis sellega ei saa suurt midagi äh, pea, äh, peale hakata. vastuvõttev ei saa seda kuidagi kontrollida, ta peab hakkama kuidagi tegutsema ja siin tuleb lepitusmenetlusega tegeleda. see on, igal juhul on tegemist üsna ebaefektiivse tegutsemisega ja see on väga raske. meil on eri, erinevaid äh, menetlusi, on ka äh, Euroopa Kohus, seal on praegu üks sellest riigist, kus mina pärit olen peaks olema selge. terve hulk liikmesmaid on küll saanud, me tahame saada tegutseda pettuste vastu, kas komisjon leiab, et tema ettepanek selle A1 protsessi suhtes on piisav, mina arvan. et vastuvõttev liikmesmaa on, tema käed on pidevalt seotud kuidas komisjon tõlgendab ka pattusi äh,, pettusi? Nad räägivad äh, sellest, et võidelda seda seadusandlusega liikmesmaades. kas täpsustaksite? ma väga pooldan ka seda, et ootamisperioodi äh, pikendatakse kolme kuu pealt, e, e, kolme kuu peale, enne kui keegi saaks töötutoetust liikmesmaas loomulikult on meil vajalik äh, töötajate vaba liikumine tänu sellele, seetõttu oleme me selle vastu, et ekspordi äh, õiguse pikendamise vastu kolme kuu pealt kuue kuu peale. aitäh ja ma tahan tervitada Nigeeria parlamendi liikmete rühma, kes on siin selleks, et õppida, kuidas meie töötame, kuidas meil läheb, te olete väga äh,, väga teretulnud. Right... praegu toimub meil arutelu sotsiaalkindlustuse süsteemide koordineerimise kohta Euroopa Liidus, see on suur teema ja meie liikmete jaoks väga oluline. annan nüüd sõna äh, proua Harkinile. aitäh, esimees, aitäh täna hommikuste presentatsioonide eest. Äh, terve hulk küsimusi. meile öeldi, et kui me vaatame äh, baasjoone stsenaariumid, siin me võime kaaluda erinevaid alternatiivne, kus te võite otsustada mitte indekseerida laps, lastetoetusi ja võrreldes kogukuludega Euroopa Liidus on see väike. aga ma tahan küsida, kas te olete vaada-, vaadanud konkreetseid liikmesmaid ja kuidas mõjutab see nende liikmesmaade eelarvet? kui te olete seda teinud, kas teil on infot selle kohta, kui ei, siis miks ei ole? see on minu esimene küsimus. teine asi, meile öeldi, et kui me vaatame IA-d, siis äh, huvirühma toetus ei ole tegelikult osa kumbkist alternatiivist. tahan küsida, kas siin on tegemist ainult huvi äh,, huvitatud osapoole toetus, kas siin on tegemist sellega, et see on ainult ühe rühmaga, kes on kõige vähem sellega seotud olnud ja kui nii on, siis kas keegi võiks selgitada, miks see nii on? kolmandaks, te räägite seost äh, Te räägite sellest, et seos lähetatud töötajatega ei ole selge. Millist seost oleks äh, siin vaja olnud, mis siin puudu on? Ja viimane seisukoht. Ma olen nõus raportööriga, kui ta ütleb või räägib vajadusest äh, individuaalse või personaalse sotsiaalkindlustuskaardi järgi selgeks, et vältida ähm, Äh, pettusi, kui ma siin lõpetan, siis ma lähen e-kaardi koosolekule, nii et seegi on teema, millest ma tahaksin äh, sellest rohkem aru saada. aitäh! aitäh, Gabi Zimmer! jah, tänke, Frau! suur tänu! proua esimees, tahan südamest tänada komisjoni äh, mõjude hinnangu eest ja samuti tänan briifingu eest, mis me saime meie parlamendi uurimiskeskusest ja esimene küsimus, et kuidas äh, teie hinnang on? Saksamaal on sotsiaalkindlustus äh, ja nad kardavad, et äh, kui eraldi peatükk nüüd läheb pikaajalise hoolduse hüvitise jaoks, siis see tegelikult võib asja muuta keerulisemaks, kui hakatakse taotlema seda hüvitist. kas teie leiate, et asi läheb komplitseeritumaks, kuidas teie hinnang on? ja teiseks eh, uurimistalitus muuhulgas ütles, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte on midagi, mida see ettepanek ei mõjuta, aga samas Prantsuse senat on öelnud, et nende arvates eh, subsidiaarsust on rikutud. Ehm, kas see on teie arvates põhjendatud, see seisukoht või mitte? kolmandaks, ja nüüd ma tulen veel ühe eh, teemade rühma juurde. Eh, nimelt mitteaktiivsed Euroopa Liidu kodanikud ja nende sotsiaalkindlustus, mida see tähendab nende inimeste jaoks kes elavad vaesuses. kas te ei karda, et hakkab kodutute arv hoopis kasvama ja kuidas te näete roomade olukorrale mõju? Teie ettepanekut ja kolleeg Palasega ma olen väga nõus. jah, tema seadis kahtluse alla selle kuue kuu tähtaja, kas sa oled ka vaadanud, millised negatiivsed mõjud äh, võiksid olla sellel ettepanekul? kui äh, tõesti rea-, käivitub see variant, et töötu abiraha äh, puhul ei ole piirdu ainult kuue kuuga, vaid kogu aeg makstakse. Julin Lambert. Thank you and I aitäh! ja öö, ähm, räägin asjadest, mida kolleegidki on maininud. üks puudutab mõjuanalüüsi ja huvirühma kommentaare. siin olid konkreetsed kommentaarid, mis puudutasid seda küsimust, mis puudutab rakendusala, just nimelt majanduslikult mitteaktiivseid inimesi, sest kui me vaatame äh, seda, kuidas on muutunud olukord selles, mis meil praegu olemas on. ja arvestades, mida me praegu näeme debatis Euroopa Liidu äh, kodanike õigusi, äh, õiguste kohta piiriüleselt, me ei räägi tingimata Brexitist, aga see selgitab ära paljud probleemid. niipea, kui on tekkinud tunne, et mõned kohtuotsused selle asemel, et need oleksid vastuvõetavad, peaks, neid tegelikult oleks pidanud nii-öelda, neid oleks pidanud vaidlustama ja oleks pidanud kehtestama teistsuguseid reegleid. sest arvestades seda, et me näeme, kui paljud inimesed praegu, kas siis need inimesed, kes on siis ajutistes raskustes äh,, tänaval elajad, kes on välja saadetud oma päritoluriiki või me räägime nendest, äh, kes on äh, hooldajad olnud kes samuti on nüüd või, äh, väljasaamise, saatmise ohus, sest reeglid on rangemaks muutunud. kas siin on nüüd küsimus selles, et need kohtuotsused, selle asemel, et neid aktsepteerida, tuleks neid võib-olla natuke kriitilisemalt vaadelda? siin oli ka kommentaare või vastuseid, mida me saime selle kohta ja kui nii, milline väärtus neile anti, kuidas neid hinnati? mul on küsimus ka parlamenditeenistustele. kui te räägite, arvestades, et siin antakse suuremat rolli me-, liikmesmaadele, kas oli mingeid ähm, huvirühmi, kes ei vastanud nendele küsimustele, inimestele, kelle arvamus oleks pidanud ära kuulama, aga neid ei kuulatud või see on üks nendest küsimustest, mille jaoks, mida peavad inim-, paljud inimesed väga tehniliseks ja seetõttu nad üldse ei vastagi siin on see osapool olemas. kas on konkreetseid sektoreid, mis teie arvates oleksid pidanud, kelle arvamuse oleks pidanud ära kuulama, aga keda, kelle käest vastuseid ikkagi ei saadud? mis puudutab nüüd numbreid liikmesmaadest, see on olnud probleem sellest ajast saadik, kui mina olen selle asjaga tegelenud olnud, mida on kaheksateist aastat ja tõenäoliselt kauem, kauemgi veel, et liikmesmaadel pole täpseid andmeid ja kui me vaatame kaheksa, kaheksa, kolme eh, revideerimist, kas on mingeid asju, mida me peaksime põhjalikumalt uurima, kas siis statistika kohta käiva seadusandluse pool, öö, eh, poole pealt või, või midagi muud, mis annaks meile parema aluse tulevikuuuringuteks, mitte et iga kord, kui me sellega tegeleme, kaevame statistika puudumise üle. loomulikult on poliitilisi küsimusi öö, eh, kus üks liikmesmaa ei taha esitada andmeid, sest see on vastuolus sellega, mida ta väidab, aga muude suhtes me võiksime, tahaksime siiski äh, äh, mingisuguseid andmeid, mille kohaselt või mingeid reegleid, mille kohaselt liikmesmaad esitaksid võrreldavaid andmeid. aitäh, Laura Agli ja Joel Milan, kas teie esindate NF-i? Ermalta, teie? suur tänu, ma vabandan, et Joel Melin ei ole täna kohal, ta on nimelt äh, ametliku delegatsiooniga Moskvas. aga ma tahaksin äh, tunnustada komisjoni selle mõjuhinnangu esitamise eest ja suur tänu ka Euroopa Parlamendi teenistustele, et selline esimene hinnang nende poolt on tulnud äh, Need täiendavad teineteist, need kaks dokumenti ja selgitavad täpsemalt äh, siis ähm, äh, nende süsteemide koordineerimisega seonduvaid raskusi, suur tänu! The... aitäh ja annan sõna härra Beckerile. ma tänan, minagi tahan tänada jah, väga pädeva info eest. suur tänu komisjonile e, ja väga, väga professionaalne oli ka meie parlamendi uurimistalitus ja ma tahaksin täiendada seda, mida ütles meie variraportöör Schulze. nimelt e, see ülekandmise küsimus eriti laste toetuse ülekandmise küsimus. komisjoni esindaja ütles, rääkis asjast äh, ja, ja ütles, et ei ole vaja indekseerimist peretoetuste puhul ja nüüd ma tahaks üle küsida, et miks mitte? et äh, kust see tuleb? ja teine küsimus, proua Harkin juba puudutas seda. mina tahaksin äh, sotsiaalkindlustussüsteemi äh, äh, siia kaasata. me teame jah, et meil käib siin pank, palkade dumpingu küsimus ja seda, et, et Eh, kui meil oleks isolatsiooniseeritud sotsiaalkindlustus kõikide töötajate puhul Euroopa Liidus, millised on teie mõtted, komisjon, kas on ka mingeid plaane selles vallas ette näha? aitäh, härra Lenners yes,! ja suur tänu! tahan lisada Äh, sellele, mida alles kolleegid juba rääkisid. kui te rääkisite äh, lapsetoetuste ekspordist, komisjoni seisukohast peab olema ettevaatlik, kui öeldakse, et see on vaid üks protsent, nii et me ei tohiks väga palju selle pärast muretsema, muretseda, sest üks protsent inimestest, kes on lähetatud Euroopa Liidus, on just nimelt see põhjus, et nad midagi muuta tahavad, nii et te peate selles mõttes olema natukene järjepidevam. üks alternatiive mida polegi uuritud, on see, et mis toimuks, kas on juriidiliselt võimalik anda liikmesmaadele paindlikkust, kas siis indekseerida lastetoetuse eksportimist või mitte, seda ma tahaksin küsida. teiseks, mis puudutab kolm kuni kolmest kuue kuu peale töötustoetuse pikendamist on turvalisem inimestel võimaldada inimestel tööd leida. kui ma kuulen inimes-, kuulan inimesi, kes praktikas töötavad, ütlevad, et nende süsteemide kuritarvitamine on päris suur. räägin Belgia võimude esindajatega möödunud nädalal, ta selgitas, et Belgias on traditsioon, et inimesed võtavad need töötutoetused äh, alati teistes riikides, tavaliselt suveperioodil äh, ja tavaliselt Vahemere riikides. ja mind huvitab, kas need sätted, mis meil koordineerimises olevad sätted on piisavad taoliste kuritervitamiste vältimiseks. kolmas ja võimalik, viimane küsimus, mis puudutab pikaajalist hooldust. meil on väga üldine mõjuanalüüs siin tehtud, aga ma tahaksin aru saada, kas komisjon võiks uurida põhjalikumalt ka seda, mida see tegelikult tähendab inimeste jaoks. toon siin ühe näite. olen pärit Hollandi piirkonnast, mis on väga lähedal Belgia piirile. Holland annab ähm, äh, annab rahalise toetuse, aga mitte teenused, teenuseid ähm,. Belgia saab äh, äh toetused, aga mitte raha, ehk siis äh, siis inimese jaoks, kes elab äh, piiri äärel, üks vastutab äh, pensioni, teine tervisekindlustuse äh, eest. kui suur, uue süsteemi kohaselt inimene kaotab oma toetuse, aga maksab rohkem. ja mina tahaksin komisjonilt kuulda, kas nad on uurinud seda, kui paljude inimeste jaoks Euroopa Liidus see nii oleks, sellepärast et muidugi on väga oluline, et me tegeleme pikaajalise hoolduse küsimusega, aga see ei tohiks viia selleni, et äh, toetused inimestele piiriäärsetes alades tegelikult vähenevad aitäh, väga palju küsimusi ja märkusi, me alustame sellega, et anname sõna proua Korelile, palun, teil on sõna Här,. Äh, härra sõna äh, Korelile. suur tänu kõigi nende küsimuste eest, mis tõepoolest on täiesti vastavuses mõjuanalüüsi ja parema regulatsiooni ideega see tohutu suur dokument, mille me esitanud on, on täpselt selli-, selle jaoks tehtud, et me saaksime pidada tõeliselt informeeritud debatti, faktipõhist debatti, loomulikult. igaüks teeb oma ise poliitil- äh,, ise oma poliitilised järeldused, aga siin on terve hulk küsimusi andmete paikapidavuse kohta, siin ma tahaksin öelda. ühest küljest oleme olnud väga ausad, me oleme tunnistanud, et on andmed piiratud, mis meil on loomulikult me oleksime võinud püüda seda äh, peita, aga kuivõrd tegemist on protse-, äh, läbipaistva äh, protsessiga, siis on parem lauale panna nii palju andmeid, kui meil on, samal ajal tunnustades, et mõningates olukordades meil ei ole neid piisavalt. kõigepealt, andmed Euroopa Liidu tasandil on väga kasulikud ja näiteks kui me räägime majanduslikult mitteaktiivsetest äh, töötajatest me oleme kasutanud uuringuid, mis ei vasta sajaprotsendiliselt äh, määruses toodud definitsioonile, küll aga on selge, annab see selgelt konteksti meie ettepanekule. teine punkt. loomulikult on tähtis arvesse võtta, et me oleme töötanud koos liikmesmaadega. küsisime liikmesmaadelt andmeid ja me ei saa vaielda sellega, sest nad on andnud selle oma allikates, see on oluline. loomulikult ei tähenda see, et see on sada protsenti põhjalikult äh, ja täielikud andmed, seda saada oleks väga keeruline, aga meil on päris head andmeid, millele äh, oma analüüsi äh, üles ehitada. mis puudutab analüüsi, siis ma ütlesin väga selgelt, et me peame silmas pidama kahte asja, ühest küljest absoluutnumbreid, mis mõnikord on päris kõrged, aga me peame silmas pidama ka seda, mis nende summade relatiivne öö, kaal on. mis puudutab mõjuanalüüsi, siis see ei ole matemaatiline valem, see ei ole kaks pluss kolm võrdub neljaga. meil on mõned andmed, põhjalikud andmed ja kui me vaatame neid, siis tuleme välja poliitiliste soovitustega. teine punkt, millest räägiti see puudutab äh, töötutoetusi, siin on kaks küsimust, kas laiendada või mitte. toetuse perioodi. teiseks, kas see tähendaks muutusi tervishoius, mis puudutab ettepanekut, siis see on komplitseeritud, töötutoetus on väga konkreetne, enamik teisi toetusi nõuab mingisugust eelnevat äh, äh, eelnevat äh, perioodi, kui te olete tahate pensionile minna, siis te peate olema töötanud hulga aastaid, kui te olete haige, siis on teatud raviperiood. aga kui me räägime tööd äh,, siin on aga terve hulk teisi nõudeid, mida liikmesmaad kehtestavad ja see, nagu loogiliselt öeldud, ja see on nõue aktiivselt tööd otsida see tähendab, et mitte, mitte ainult seda kontrollida, vaid ka toetust anda riiklikest äh, töötukassadest erinevates riikides. selleks, et ülekantavuse perioodi pikendada kuue äh, kuu peale, annab äh, töötajatele rohkem võimalusi leida uut tööd teises liikmesmaas, minna ka kaugemale tähendaks, aga kontakti kaotamist ähm, aktiveerimismeetmete puhul ja seetõttu äh, võiks see jääda alternatiiviks. loomulikult liikmesmaad võivad minna kaugemale, kui nad saavad tagada, et kõik aktiveerimismeetmeid on võimalik kasutada. nii palju töötuse toetus. teine asi, mis puudutab lähetatud töötisi, töötajaid, pettusi, kõik need asjad, mis kokku tulevad. jälle väga oluline, siin on väga selge seos, kui me oleme arutanud teisi faile me oleme näinud seda avalikus debatis paljudes liikmesmaades. koostöö, eriti mis puudutab lähetatud töötajaid, pakume siin välja see, mis meie arvates peaks olema või and-, peaks andma tulemuse selgelt parema koostöö. me ütleme, et meie mulje koostööst, meie mulje on selline, et koostöö liikmesmaade vahel on hea on hea koostööpõhimõte erinevate administratsioonide vahel ja see koostöö töötab. loomulikult on juhtumeid, kus see ei tööta. ja sellega ole, sellele oleme ka püüdnud tähelepanu pöörata. meie pakkusime välja, eriti lähedatud töötajate puhul on tugevdada kõiki vahendeid, et olla kindlalt, et reegleid rakendatakse veel rangemalt ja et riiklikel äh, võimudel on võimalik rakendada kõiki meetmeid, mis lähedatud töötajate puhul on. rõhutada dialoogi ja ühtlustamismeetmeid, mis valitsustel on. erinevatel huvirühmadel on öeldud, et on lihtne öelda, et asju tuleks ellu viia, aga kui see puudutab konkreetse liikmesmaa administratsiooni, lähevad asjad keerulisemaks. seetõttu on meie ettepanek hea alus, milles pealt saab edasi töötada, me oleme üsna veendunud, et nii parlament kui nõukogu jõuavad kokkuleppele, mis toetab seda koostöö põhimõtet. teine asi puudutab pettusi. see on fundamentaalne, küsimus ei puuduta siin ainult lähetatud töötajaid, vaid ka inimesi või kes võivad saada töötutoetust, ilma et neil oleks selleks õigus. tegime siin ka mõned muutused näiteks perioodiline isikuandmete vahetamine liikmesmaade vahel, nii et äh, avalduste esitamise regulaarsus ja, ja seaduslikkus on olemas, seda saab siis kontrollida, kui andmeid vahetatakse. teine punkt või plokk, küsimuste plokk, mis tõstatati, puudutab peretoetusi, eriti indekseerimist vaatasime siin võimalusi, me ei ole seda mitte kõrvale lükanud algusest peale, see on osa meie mõjuanalüüsist. ja jõudsime järelduseni ja tegime äh, poliitilised järeldused. mis me mõjuanalüüsist näeme, on see, et taolise süsteemi sisseviimine oleks väga-väga-väga keeruline. kõigepealt oleks väga raske tulla välja ettepanekuga, mis võtaks äh, korrektselt arvesse äh, kõiki elemente ja faktoreid, mis oleks vaja selleks, et tulemus annaks äh, millegi sellise, mis oleks õiglane ja aus. teiseks, tähendaks see väga palju tööd. ma ei ütle, et see on väga halb, aga ma ütlen lihtsalt välja, millised on meie leiud. tänasel päeval, kui riiklikel äh, asutustel on vaja tegeleda peretoetustega, siis nad rakendavad lihtsalt selle riigi reegleid ja maksavad ära ja kogu lugu kui meil on indekseerimine sama pere jaoks, kus üks lastest elab näiteks Rumeenias, teine näiteks Rootsis, siis nad peavad lisama äh, siia äh, selle liikmesmaa, kus inimene li elab, see äh, asutus, mis lapsetoetust maksab, peretoetusi maksab, peab tegema kolm erinevat arvutust. see teeb elu muidugi keerulisemaks. seda me näeme et see on reaalsus. siit oleme teinud selge järeldusele, et see komisjon pakkus välja, nagu te teate, lähedatud töötajate puhul, mis tahab rakendada äh, võrdne palk võrdse töö eest, põhimõtet, seda arutab ka see komisjon ja selles indekseerimise valdkonnas on komisjon jõudnud järeldusele, et ta peab säilitama äh, võrdsed toetused võrdse koteerimise kohta ehk töötajad, kellel on õigus saada sotsiaaltoetusi, nad on maksnud sotsiaalmaksu. see on jälle poliitiline otsus, mis on kas jagatud või mitte jagatud, seepärast peavad parlament ja nõukogu seda arutama ning tegema ettepaneku. oli ka konkreetne küsimus andmete kohta, riiklike andmete kohta ja ma arvan, et selle tõstatas härra proua Harkin kas meil on riiklikud andmed olemas? jah, riiklikud andmed meil on olemas, seda saab teiega jagada Iirimaa jaoks näiteks. mis puudutab lastetoetuse indekseerimist, siis me teame, et Iirimaa eksportis kaks tuhat kolmteist, äh, kaks tuhat neliteist üksteist koma kuus miljonit peretoetust, mis oli null koma kolmkümmend kuus protsenti Iirimaa äh, kogukulu peretoetustele aastal kaks tuhat kolmteist. indekseerimine toodi sisse, siis äh, kokkuhoid peaks olema kaks koma neliteist protsenti kogukuludest. ja kui me viitame siin ta-, Taanile, Saksamaale ja teistele riikidele, siis sama, samasugused andmed on olemas. siin on olnud ka küsimus, mis puudutab ökonoom-, majanduslikult mitteaktiivseid kodanikke. siin on kaks küsimuste kompleksi. kõigepealt, kas me vähendame nende õigusi ja kas see avaldab mõju äh, kasvavale kodutusele me räägime ainult mobiilsetest kodanikest, me ei räägi, nagu te kõik teate, see määrus ei puuduta uude õiguste andmist või reeglite harmoniseerimisest liikmesmaade vahel, vaid me koordineerime. iga liikmesmaa otsustab, milliseid äh, sotsiaaltoetusi Äh, tahab ta anda inimesi, kes elavad tema territooriumil. mis puudutab mobiilseid kodanikke, siis see, mis me siin tegime, on kodifeerida, kodifitseerida reeglid. proua Lambertil oli loomulikult õigus. võiks arvata, et äh, kaasusõigust on võimalik tagasi pöörata, see on poliitiline valik, siiamaani komisjon seda valikut pole teinud, tema arvas, et on oluline seista selle eest, et me võitleme äh, pettuste vastu ja see määrus teenib seda eesmärki, et kodanikele antakse õigus liikuda ilma panustamata sotsiaalsele, sotsiaalsesse süsteemi. see on poliitiline otsus, seda võib olla sellega nõus või mitte, inimestel on erinev äh, põhjendus, aga komisjoni seisukoht on siin selge. viimane punkt, mis ma tahaksin välja öelda, puudutab pikaajalist hooldust. jälle, me ei laienda ega vähenda äh, riiklikku seadusandluse rakendusala, iga riik otsustab, milliseid reegleid ta rakendada tahab, aga me anname selgema pildi muutmata reegleid, me selgitame reegleid, mis siin kehtivad. ma arvan, et siin ma lõpetaksin, loomulikult ma tean, et kui me arutame teiega, teie ja nõukoguga põhjalikumalt seda ettepanekut, siis tekib ka rohkem küsimusi, kuid ma arvan, et esimeses vooris, voorus, kui teil konkreetseid küsimusi ei ole, siis ma siingi lõpetan aitäh, kaks väikest küsimust, ma ei näinud, et te oleksite äh, sõna palunud, kõigepealt proua Regner ja siis härra Schultz ja siis äh, uuringut teinud teenistusele, palun. jah, tänan, et andsite võimaluse veel kord küsida. jah, see eh, teenuste kaardi teema ja sotsiaalkindlustus, need on omavahel seonduvad teemad aga mina tahaksin nüüd teie vastusele eh, tugineda, et tegelikult asjad toimuvad hästi liikmesriikides. Eh, viimasel päevadel oli meil tööandjate ja töövõtjate delegatsioon ehitussektoris siin kohal külalisena ja meil on palju näiteid tuua, eh, nendele tuginedes asi ei toimi et kui on tööõnnetused näiteks ehitusel, eh, siis eh, A1 eh, vormil olevad andmed alati ei toimi. tööandjad ja töövõtjad ütlesid, et, et süstemaatiliselt väärkasutatakse neid vorme. et näiteks kui tegemist on hooldusega ja lastetoetusega on teised probleemid, aga mina tahaksin teilt ikkagi küsida eh, nimelt A1 vormi andmed. kas neid kontrollitakse korralikult ja eh, on, tagatakse, et need tõesti asjad toimiksid ka reaalsuses ja kas, ka sellest seda te käsitlesite ja äkki on siin vaja mingeid meetmeid ette näha? härra Schultze. jah, ma tänan. mul on veel üks täiendav küsimus, aga jah, ma pean ütlema, et see vastuse, mille ma sain, mis puudutab lastetoetuste indekseerimist, mind ei rahuldanud sugugi. jah te näete siin, et see on väga e-, mitmetasandiline arutelu meiegi siin komisjonis ei ole veel otsustanud, kas kalduda ühele või teisele poole, aga paraku teie vastustest mul jäi mulje, et jah, et kõik on nii keeruline, komplitseeritud, aga kui te tahate, et teil oleks edu, siis ärge tooge meile selliseid näiteid, kus kolmepereline, kolme lapsega pere elab kolmel erinevas riigis. palun niisuguseid näiteid mitte tuua. ma rääkisin proua Tysoniga nendel teemadel samuti palun, te võite ka kirjalikult meile täpselt vastuse anda, et selgitage meile seda keerukust ükshaaval, kui te tõesti tahate, et teil edu oleks oma ettepanekuga. lühike vastus äh, härra Corella. Äh, äh, äh, jah, me saime väga selge sõnumi. tahaks üle korrata siin on kaks tasandit. üks on mõjude hinnang, meeldib või mitte, mõjude hinnang üritab kinnitada seda teed, mida me nüüd oleme välja pakkunud. ja teiseks halduskoormus asutustele, see on teine teema. võib-olla ma ei väljendunud päris selgesti. jah, proua Tyson, meie volinik, räägib asjadest palju paremini kui mina aga reaalsus on selline, et tuleb langetada poliitiline otsus. ja noh, kui ma ütlesin, et võidakse sellega nõusse jääda või mitte, aga meie komisjon, kes tegi ettepaneku võrdset palka maksta võrdse töö eest, seisab ka öö, selle põhimõtte eest, et öö, võrdne hüvitis võrdseva panuse eest oleks ja nagu ma ütlesin, meie mõjude hinnang ei ole mingi matemaatiline eh, üritus, ettevõtmine, tuleb langetada poliitilisi otsuseid ja komisjon tegi selle otsustuse. ja väga kahju, kui siin keegi meelehärmi sellest hakkas tundma, ma ei tahtnud. nii. jah, väga teadliku otsuse on langetanud Euroopa Komisjon ja see ei olnud sugugi lihtne langetada me kuulasime ära väga erinevad inimesed erinevate arvamustega ja lõppkokkuvõttes kolleegium ütles, eh, et nii, võtame ette selle tee. selline oli volinike otsus. aga loomulikult nüüd hakkab parlament ja nõukogu seda teemat arutama. ka seadusandjad hakkavad seda tegema. suur tänu. jah tulen tagasi nüüd meie õigustalituse, vabandust, teadusuuringute talituse juurde. võib-olla ma annaks äh, sõnajärje edasi äh, kolleegile, kes on paremini valmis vastama nendele küsimustele ja ka arvudest rääkima, sest tema tegeles sellega otseselt. jah, terve rida küsimusi üritan vastata. kõigepealt kas mõni sidusrühm jäi välja? ma ei arva nii, sotsiaalpartneritega konsulteeriti konsultatiivkomisjoni äh, kaudu, mis tegeleb sotsiaal kindlustussüsteemidega, seda tehti aastal kaks tuhat kolmteist, vabaühendustega ka konsulteeriti aastal kaks tuhat viisteist ja oli äh, lausa kuulamine sel teemal. jah, äh, sotsiaalkindlustuse koordineerimise halduskomisjon andis ka suure panuse ja nendegagi konsulteeriti. Äh, kaks online konsulteerimist toimus üks aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist ja see puudutas äh, pikaajalise hoolduse hüvitise koordineerimist ja töötu abiraha ja aastal kaks tuhat viisteist toimus konsulteerimine töötu abiraha ja peretoetuste üle ja samuti lähetamisega seonduva üle, nii et ma arvan, et konsulteerimine oli äh, piisav. ja ma ei arva, et ükski sidusrühm välja jäi. et, et sidusrühmade toetus ei olnud nii selge. kui mina lugesin läbi selle mõjude hinnangu, siis minule küll näis, et halduskomisjon mängis väga tähtsat rolli, andis tagasisidet erinevate variantide kohta ja isegi koostas variante. ja teised sidusrühmad, nende toetus paraku variantidel alati nii selge ei olnud nüüd töötajate lähetamise direktiiv ja sellega seos ja mis siit välja on jäänud. kui me vaatame mõjude hinnangut, siis lisas kakskümmend ainult. päris äh, selle pika dokumendi lõpus on kaks lehekülge, lisa kakskümmend tehnilised muudatused äh, lähetamise vallas on sellel teemaks ja arvestades, kui tähtis teema on ma arvan, et olnuks hea, kui äh, oleks informatsiooni olnud ka lähetamise kohta ja kuidas see seondub äh, mõjude hinnanguga, kuidas see seondub välja pakutud variantidega, et sellest oleks rohkem räägitud mõjude hinnangus. nüüd Prantsuse senati otsus, mida Prantsuse senat tegelikult ütles? Nad kaalusid subsidiaarsuse põhimõtte rikkumist rakendusaktid, millega komisjon hakkab äh, standardmenetlusi äh, äh, portatiivsete dokumentide kohta välja andma. see oli doku-, ettepanek, mida liikmesriikide parlamentidele ei esitatud ja see oli see, mida senat pahaks pani äh,. Mister... ma tänan. härra Kossa, väga lühidalt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 ma võtsin sõna natukene liiga hilja, aga need küsimused, mis on juba, mida ma tahtsin küsida, tegelikult kolleegid küsisid juba ära selle mõjuhinnangu osas, sotsiaalse dumpingu osas tahtsin täpsemalt küsida. Kravalu. jah, nimelt regulatsioon mitteaktiivsete isikute kohta minu arvates välja pakutu ei ole piisav. Need järeldused, mis tehti, ei võta arvesse seda asjaolu, et eh, põhiõigusi tohib ainult piirata eh, väga väikeses ulatuses. Eh, ja nüüd ma annan sõna härra Pallasile, meie raportöörile, palun. suur tänu, üsna mitu asja nende vastute, vastuste osas, äh, mille andsid äh, meie tänased eksperdid, need, kes selle mõjuhinnangu läbi viisid. ja, ja kommenteeriksin ka mõningaid tehtud märkuseid. mis puudutab indekseerimist või pigem seda desindekseerimist, äh, peretoetuste osas, minu meelest siin on kaks olulist elementi. kõigepealt halduskulude küsimus, lisahaldusküsimused, kui selline asi sisse tuleks, seda tuleb hinnata, see on täiesti normaalne, see on üks nendest elementidest, mis otsuse langetamist mõjutab, aga on üks küsimus, minu meelest on olulisem, nimelt see põhimõte kui selline. nimelt sellest hetkest, kui inimesed äh, saavad neid toetusi, et need ei ole ju ometigi mingisugune kingitus, mis antakse inimestele, vaid see on äh, nii-öelda palk, kui mingil hetkel otsustatakse äh, et eh, peretoetuste summa väheneb sellepärast, et eh, laps on teises eh, riigis, kus elukallidus on väik-, odavam. seda on juba iseenesest väga raske hinnata, seda elukallidust ja nii edasi. kui me neid toetusi vähendame, siis see tähendab seda, et üks osa sellest nii-öelda bruto diferentseeritud palgast inimese jaoks, kes toetusi saab, on ära võetud ja minu meelest see ei ole õiglane kui me mingil hetkel peame esitama endal selle indekseerimise küsimuse, siis see tähendab seda, et tuleb hakata äh, kohandama siis ka äh, palga, äh, töövõtjate makseid sotsiaalsüsteemi vastavalt sellele, nii et ühelt poolt jah, halduskulud ja teisalt see indekseerimise põhimõte ja ma arvan, et need kaks asja tuleks omavahel lahku lüüa. mis nüüd ähm, Äh, puudutab teemat, millest räägiti väga palju, vorm A. ja mina tõesti arvan, et see on ka oluline küsimus, ma väljendaksin teiega teatud kartusi, mina kardan, et komisjon teeb ettepaneku tõesti sellise, läheb natukene kaugemale isegi, aga re-, tegelikult me peame enda käest küsima, et kas see vorm A kui selline üldse piisab, me oleme ju astunud digitaalajastu, ajastusse ja nüüd me siin räägime mingitest paberilehtedest see on ikka väga keeruline, kuidas te nüüd ette kujutate, et Tööinspektsioon saab selles paberipahnas üldse mingisuguse äh, selguse? kuidas te kujutate ette, et see ilma digitaalse süsteemita üldse oleks tõsiseltvõetav, see süsteem, kas me ei peaks astuma siin konkreetse sammu edasi selleks, et harmoneerida see informatsioon, eh, mis edastatakse ja kasutada selleks moodsaid vahendeid, tehnoloogilisi vahendeid, mis tagavad meile parema kontrolli, tõhusama kontrolli, suurema läbipaistvuse, halduskulud vähenevad ja ma tuletan veel meelde mm, sõpradele liberaalide ja konservatiivide ridadest, see tähendab ettevõtetele ka vähem, vähemat bürokraatlikku koormat ja vähemat bürokraatlikku koormat ja minu meelest on see naeruväärne, see vorm A, mis on kuskilt, ma ei tea, sealt kiviajast pärit äh, dokument. Thank you very much. suur tänu. jah, ja nüüd ajakavast ka. Äh, nimelt me kaalume kahekümnendast kahekümne esimese novembrini komisjonis seda teemat edasi. muudatusettepanekuid saab esitada kahekümne üheksanda novembrini. muudatusettepanekuid käsitletakse jaanuaris kaks tuhat kaheksateist. ja variraportöörid äh, veebruaris-märtsis arutavad ja vastuvõtmine on aprillikuust esialgselt kavandatud järgmisse aastasse selle raporti puhul. nii et hea, aga auahne ajakava on, väga palju tuleb ära teha selle aja jooksul. nii et saame nüüd edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde. nimelt ebavõrdsuse vastu võitlemine töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamise eesmärgil ja annan kohe Javi Lopesele, meie raportöörile, sõna, palun. Gracias, eh, presidenta. Mi intención es hacer una pequeña presentación del primer borrador. jah, teen väga lühidalt. tutvustan selle raporti esimest varianti. jah, eesmärgiks on võidelda ebavõrdsuse vastu, sest see on üks viis, kuidas töökohti juurde luua ja majanduskasvu hoogustada. me ju kõik teame, et viimastel aastatel on ebavõrdsus etendanud väga tähtsat rolli mõttevahetuses, võrdsuse küsimustes ja äh, majand-, taasi on liigutud ebavõrdsuse mõju hindamisel. jah, kordan üle, et väga palju on räägitud, milline potentsiaal on ebavõrdsusvastasel võitlusel tööhõivele ja majanduskasvule. ja e, see suur majandussuretis, selle mõjudest Euroopas on palju räägitud e, mis toimus palkadega, tööhõivega. minu raporti eesmärgiks on e ebavõrdsus äh, käsitleda äh, nüüd juba institutsioonide tasandil ja Euroopa Liit on ikka ja jälle oma majandusalastes teekaartides rääkinud ka võitlusest vaesuse vastu. aga samas ähm, aluslepingud peavad äh, lähenemist üheks eesmärgiks, lähenemine liikmesriikide vahel ja võrdsus ja äh, vaesuse vastu võitlemine seondub ka otseselt ebavõrdsuse vastu võitlemisega, ehkki see ei ole sama asi ja mina tahaksin, et ebavõrdsus oleks kogu aeg päevakorras eesmärgina. ja teiseks on vaja ka mõista, mida ebavõrdsus kaasa toob, lisaks äh, asja ebamoraalsele küljele. Äh, kuidas see mõjutab majandust, see moonutab näiteks nõudlust. me näeme, et erinevad uuringud viimastel aastatel kinnitavad seda, meil oli ka see kuulamise objektiks ja erinevad eksperdid võtsid sõna. ja teiseks, ebavõrdsus. tegelikult ka vähendab kindlustunnet jah, õiglasemad Äh, ühiskonnad on tugevamad, sest inimeste vahel valitseb suurem usaldus. kodanikud usaldavad ka riiki ja institutsioone rohkem õiglastes ühiskondades. nii et meil on vaja mõista ebavõrdsuse äh, neid kahte mõõdet ja seada ebavõrdsusvastane võitlus eesmärgiks. nüüd teekaart äh, kuhu läheb sisse palju sellest, millest me oleme siin komisjonis rääkinud meil on vaja teekaarti, mis ka ebavõrdsuse vastu võitleks. ja siin on kolm aspekti. eesmärk kujundada Euroopa Liidu tasandil sotsiaalsed poliitikad eksisteerib. meil on sotsiaalse samba alane raport, aga asi ei piirdu ainult sotsiaalse sambaga. peab olema piisav soov koordineerida sotsiaalvaldkonda Euroopa Liidu tasandil, käsitleda eh, töömaailma, vaadata, kuidas see muutub ajas. seda mõõdet me tahaksime tugevdada. teiseks, me ei peaks rääkima ainult sotsiaalpoliitika Euroopa mõõtmest, vaid eh, lisama midagi, millest me oleme ikka jälle rääkinud viimastel aastatel ja siin on pisuke edasiliikumine toimunud, nimelt eelarvepoliitika koordineerimine, tagamaks, et see eelarve oleks sotsiaalsem. ja kolmandaks, me anname soovitusi liikmesriikidele. tähtis on, et me suudaksime oma heaolu riigid välja arendada, sest see, kuidas riigid praegu on üles ehitatud, pärineb ajast tuhat üheksasada nelikümmend viis ja sellest perioodist ega kajasta, mis on toimunud ühiskonnas viimase kümne-viieteist aasta jooksul. ja lõpetuseks siin raportis viidatakse ka kõige kaitsetumatele ühiskonnarühmadele viimastel aastatel on meie komisjon ju käsitlenud ka puuetega inimeste probleeme, soolist võrdõiguslikkust, laste vaesust ja põlvkondade vahelist lõhet. oleme rääkinud noorte pääsust tööturule ja ka kõige-kõige kaitsetumatest meie ühiskonnas nii et ma arvan, et me asume nüüd selle kallal tööle järgmistel nädalatel, muudame teksti paremaks, sest seda saab alati teha. ja kindlasti tänane arutelu aitab seda teha ja meil toimub ka arvamuste vahetus üldsusega. ja tähtis on, et parlamendilt oleks väga selge sõnum võitluses ebavõrdsuse vastu. Eh, härra Koos on lahkunud saalist ja seega saab sõna kohe proua Stevens. suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri, ma olen täiesti nõus temaga selles osas, et et äh, me peame liikuma suurema võrdsuse suunas ja suurema konvergentsi suunas, äh, selleks et kõik äh, lõikaksid sellest kasu. see on oluline ka majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. aga ma siiski väljendaksin teatud kõhklusi selle teksti eelnõu osas. minu meelest on natukene keeruline see, et ähm, A-tüüpilised äh, töölepingud on justkui midagi negatiivset. tegelikult võiks olla teatud gruppide jaoks väga oluline see, et on paindlikud töövõimalused. see tähendab seda, et inimestel, inimesed võib-olla saavad võimaluse üldse siseneda tööturule. näiteks pikaajalised töötud, kes saavad uue võimaluse. ja ühtlasi ma olen arvamusel, et liiga teravalt nõutakse siin nii-öelda europaniseerumist, näiteks kollektiivläbirääkimiste harmoneerimine, tööseadusandluse harmoneerimine, Euroopa direktiivi vastuvõtmine rasedus-sünnituspuhkuse osas ja pikaajalise hoolekande osas ja hoolekandjate osas ja öö, väärikate töötingimuste direktiiv ja nii edasi ja nii edasi väga paljud nendest mõtetest tegelikult ei vasta subsidiaarsuspõhimõttele. me ei saa sundida inimesi asuma teele, mis neile ei sobi. me ei tohiks liikmesriike survestada ja äh, panema neid tegema asju, mis neile ei passi neil peaks olema võimalus oma kodanikele välja kujundada oma poliitikaid, kui me surume kõigile peale ühe ja sellesama, siis tegelikult ei sobi see lahendus lõpuks mitte kellelegi. kui me nüüd vaatame äh, nooremale põlvkonnale suunatud meetmete äh, küsimus, siis Kontrollikoda on selgelt öelnud, et äh, noorsoole suunatud algatuste osas tuleks tegevust hoogustada ja süvendada. väga paljud probleemid on välja toodud Euroopa meetmetega ja need probleemid tuleks lahendada. mina arvan, et me peaksime rohkem mõtlema sellele, et millised lahendused meil praegu on selleks, et stimuleerida eh, head õhustikku ettevõtluse edendamiseks ja majanduse hoogustamiseks, miks mitte keskenduda sellele ja olen valmis tegema koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu, härra Kalvi Šambu! sõna on teil, palun. suur tänu, tere hommikust, proua esimees, kallid kolleegid. no lõpuks, lõpuks ometi oleme me selle teema juurde jõudnud. me oleme oodanud äh, seda ettepanekut väga kaua meie parlament äh, on juba kaua teadnud, kui oluline see teema on. ma tahaksin tunnustust avaldada kolleegile ja sõbrale Javi Lopesele selle raporti koostamise eest. mul on väga hea meel, et äh, ta selle palli nüüd mängu tõi ja selle algatusraporti koostas. ja ma olen varem üritanud sama teha nagu tema, see on tegelikult suurele riskile minek ja, ja Javi Lopes tõesti tunnustus selle eest, et te selle asja ette võtsite. kuid eh, samas on terve rida probleeme selle kõigega. ma tuletaksin teile meelde, mis on selle raporti pealkiri. selle algatusraporti pealkiri on ebavõrdsuse vastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks ärgem unustagem seda, mis me oma dokumendi pealkirjaks oleme pannud. kui mina nende mõtete eest võitlema hakkasin omal ajal ja fraktsioon meil sellise ettepaneku tegi, siis mina keskendusin äh, sellele teemale natukene teistmoodi, kui äh, meie raportöör täna seda teeb aga loomulikult see ei tähenda seda, et me ei jõua omavahel kokkuleppele, kindlasti jõuame. aga selgitan. ma ei taha, et jällegi koostatakse algatusraport, mis äh, reastab äh, terve nimekiri, nimekirja asjadest, mis lõhestavad parlamenti, eriti sotsiaalsed küsimused, kus selgust ei ole ja mille puhul ei ole sugugi selge, et need meetmed majanduskasvu toetaksid mina mõtlesin pigem sellele, et mida OECD ja Rahvusvaheline Valuutafond juba on öelnud, et milline on ebavõrdsuse poolt äh, loodav dünaamika. Nemad on viidanud äh, sellele, et äh, loomulikult ebavõrdsus piirdab majanduskasvu ja töökohtade loomist ja sellepärast tunnen muret ka mina. mina teeksin äh, ettepaneku, et see ettepanek, mille teeme meie, keskenduks ebavõrdsuse struktuursele iseloomule ja et see struktuurne, struktuursus ei sõltu mitte ainult sotsiaalpoliitikast. selles mõttes, et sotsiaalpoliitikaid juurutatakse probleemide lahendamiseks ja struktuuri erinevuste vähendamiseks. aga kui me tahame ebavõrdsuse äh, nõiaringist läbi murda, siis tegelikult äh, peame me rohkem keskenduma majanduspoliitikale. mida ma tahan öelda, küsib kõneleja. põhimõtteliselt äh, on tegemist äh, poliitikaga, mis rikkust ümber jaotab. maksupoliitika, rahanduspoliitika maksavad siin, mängivad siin olulist rolli, samamoodi konkurentsipoliitika kaubanduspoliitika, tööstuspoliitika, energeetika, vabandust, energiapoliitika ja see loob kasvukeskkonna ja struktuuri ja minu meelest sellest on meil praegu vajaka, ma üritaksin seda kuidagi siin juurutada, sest meie fraktsioon on selle asjaga juba kaua tegelenud. veel mõned mõtted, sotsiaalne palk Euroopa tasandil. jah, nii nagu miinimumpalk mida meie fraktsioon toetaks õigusena. see on suurepärane viis üksikisikute vahel valitsevat ebavõrdsust äh, vähendada, see on äh, heaks aluseks ja see võiks minna omakorda palgapoliitika alla, jällegi majanduspoliitika, jällegi tähtis. aga sotsiaalpalk on Euroopas siiski sotsiaalsamba all. räägime me ju ebavõrdsuse poolt tekitatava dünaamika vastasest võitlusest ikkagi. tööturg, kuidas see paju, panustab äh, majanduskasvu või kas see toob kaasa majanduskasvu kärbumise? ma ei tea, kas äh, tööturumeetmed aitavad ebavõrdsuse vastu võidelda. E, hiljutised raportid äh, OSCE-s näitavad seda, et äh, tööpuudus kasvab. ja see on tegelikult väga lihtne, miks, sest et ettevõtted viivad oma tegevuse üle ja tegelikult sõltub väga palju ettevõtlussektori paindlikkusest. see teema on aga minu meelest äärmiselt ähm, tehniline, sotsiaalne sammas on midagi muud, sellest on juba räägitud. ja siis tuleb äh, keskenduda minu meelest ka kõige vähem soodsamas olukorras olevatele gruppidele. ebavõrdsus äh, taga võib olla paljusid põhjuseid aga me oleme nendest ikka ja jälle rääkinud ja alati on nad äh, lahutamatu osa meie tööst. jah, nende reastamine siin hea küll, aga me peame siiski rääkima rohkem sellest, kuidas sellest ebavõrdsuse ringist läbi murda. see nimelt äh, ju äh, takistab majanduskasvu ja töökohtade loomist. praegu kasutatakse väga palju vahendeid selleks, et ebavõrdsuse kaasmõjusid leevendada. nii et me kavatseme teha terve rea ettepanekuid poliitikate kohta, mille eesmärgiks on ebatasasuste eemaldamiseks näiteks, et palju kapital maksab, palju tööjõud maksab. meie keskendume sellistele asjadele, kuid on veel üks oluline punkt, mille osas ma olen äh, nõus äh, teiste kõnelejatega ja ma kohe lõpetan, üks väga tähtis punkt, mille osas ma olen täitsa nõus, nimelt äh, nii-öelda europaniseerumine ja Euroopa poolaasta koefitsiendid, mis on tõestanud äh, seda, et äh, me tegelikult praegu oleme ebavõrdsuse vastu juba üsna tõhusalt tegutsenud. Äh, Patrick Lejariki ei ole saalis ja kuue fraktsioonist vist ka mitte kedagi teist ja siis saab sõna Monika Vana sellega seoses Roheliste fraktsioonist. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu, härra Lopes teile selle mm, algatusraporti projekti eest, ma olen teiega täiesti nõus, et ebavõrdsusega äh, võitlemine panustab äh, stabiliseerumisse ise juba ja minu meelest on see väga oluline äh, raport mitte ainult meie komisjoni jaoks, vaid terve Euroopa Liidu jaoks. me toetame loomulikult teie raportit ja mõningaid punkte me tahaksime aga võib-olla natukene jõulisemakski muuta. mul on hea meel selle üle, et te räägite Euroopa töötuskeemist, minu meelest üsna huvitav mõte, väga huvitav mõte mille tegi eelmise mandaadi ajal toonane volinik Andor kes oli sellest vägagi huvitatud. mul on hea meel, et te olete selle nüüd uuesti esile tõstnud, aga siit on üks asi minu meelest puudu. töötu või äh, vähese töökoormaga inimeste puhul tuleks me, tuleks meil pigem rääkida äh, Euroopa-ülestest sotsiaalmiinimumstandarditest, näiteks jah, töötute abistamine, aga nii ütles ka eelkõneleja, peaksime rääkima miinimumsissetulekuskeemidest. ning Euroopa majandus- ja rahaliidule vastukaaluks on meil vaja sotsiaalset liitu, meil on vaja konkreetseid samme mitte ainult äh, rääkida suuremast sotsiaalsest Euroopast, meil on vaja sotsiaalset liitu. ja ma arvan, miinimumstandardid, äh, mida rakendatakse üle Euroopa äh, töötajate jaoks äh,, kõige haavatavamate jaoks, on siin kindlasti võtmetähtsusega teema ja kavatseme esitada mõned muudatusettepanekud selles suunas. ühtlasi ma arvan, et äh, rääkida tuleks ka rikkuse jaotamisest, raha võimaluste äh, jaotamisest ka ja ma arvan, et see, see too, soodimensioon on siit puudu ja mul oleks väga hea meel, et see siia kaasataks. kui te räägite vaesusest äh, ja vaesuse sotsiaalse tõrjutuse vastasest võitlusest, siis praegu te räägite ainult äh, noortest ja lastest selles peatükis ja loomulikult see, mida te siin ütlete, on teretulnud aga ma arvan, et on ka teisi niinimetatud sihtgruppe, kes tuleks sihikule võtta. rääkisin soo äh, mõõtmest, aga ka pagulased ja sisserännanud äh, ja neid gruppe on teisigi. nii et avatus selles osas oleks väga teretulnud. ja siis me tahaksime nimetada ka kodanikuühiskonna ja, ja vabaühenduste rolli, mitte ainult tööturu osapoolte rolli ja ametiühingute rolli, loomulikult nende osalus on tähtis, aga ka kodanikuühiskonna osalus on, on siin võtmelise tähtsusega kavatseme mõned muudatusettepanekud esitada ka maksusüsteemide individualiseerimise kohta, see on ka soo äh, küsimustes tähtis ja siis veel investeeringud selles osas on meie meelest selles algatusraportis natukene vajaka konkreetsetest ettepanekutest, et kuidas hoogustada sotsiaalseid investeeringuid näiteks tuleks rääkida Euroopa strateegiliste investeeringute fondist. Äh, sotsiaalne infrastruktuur, äh, millest on praegu vajaka, väga väike osa EFSI äh, eelarvest läheb sotsiaalsesse infrastruktuuri ja see tuleks esile tõsta. meil on vaja rohkem investeerida korralikesse töökohtadesse, mitte lihtsalt investeerida töökohtadesse, vaid need on korralikud, need töökohad, milles me investeerime investeerida eh, rohelistesse töökohtadesse, aga ka sotsiaalmajanduse hoolekandjad, hooldajad, eh, nii-öelda valge töö, eh, valge kittel tööjõud ja nii edasi ja lõpuks me peaksime nägema ette ka suurema eelarve paindlikkuse nende riikide puhul, kes väga karmi fiskaalkonsolideerimist peavad rakendama. seega makromajanduslik tingimuslikkus, regionaalne poliitika ja nii edasi, kõik need punktid peaksid siin raportis olema kajastatud. ja kavatseme teha mõned muudatusettepanekud, aga tegelikult see algatusraport on edasiseks tööks päris korralikuks aluseks. suur tänu, Laura Geat ei ole kohal, proua Pitsotot ka mitte ja sõna saab seega härra Martin tema nimel. suur tänu, jah ma tahaksin härra Calvet Chamboni ka äh, sõnavõtule tasakaaluks ühe sõnaga lihtsalt öelda, et proua Pitsotot ei ole kohal ja ta vabandab. Yes, we have a... nojah. aega meil on, seega selle päevakorrapunkti jaoks. tavaliselt meil aega ei ole härra Gutierrez saab järgmisena sõna suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka Javi Lopesele, minu kolleegile, selle väga olulise raporti koostamise eest. see on esimene raport, mis ebavõrdsusest äh, selles kontekstis räägib. see räägib põhjustest äh, ja sellest, millised poliitikad tuleks äh, välja kujundada, et see ebavõrdsuse lõhe mis järjest suuremaks paisub eemaldada meie ühiskondades. ebavõrdsuse põhjusteks on minu meelest kolm peamist aspekti. kõigepealt jõukuse jagamine sõltub konkreetselt milli-, sektoritest äh, ja töökohtadest. jah, üleilmastumine on omaga, on endaga kaasa toonud positiivseid tagajärgi, kuid samas on, on see kontsen-, toonud kaasa selle, et sissetulekud koonduvad äh, väheste kätesse ja ei ole kõik saanud kasu sellega kaasnevast jõukuse suurenemisest. keskklass on kõige rohkem kasu lõiganud ja mitte teised ja viimastel aastatel on äh, palgad kasinuspoliitika tõttu saanud tugeva põntsu ja seesama jõukus on jäänud jagamata. heaoluriigid äh, äh, kannatavad samamoodi ja me oleme seda jõukuse jagamist piiranud ka läbi eelarvepoliitika. see on ähm, ja maksupoliitika ning otsemaksude osakaal on suurenenud see on väga oluliselt äh, ja negatiivselt praegust olukorda mõjutanud. meie äh, ühiskondades seega haigutab see ebavõrdsuse lõhe, äh, see lõhe on sügav nii regiooniti, aga ka näiteks sissetulekute osas, et kui suur on maksustatav tulu jah, need põhjused on välja toodud ja Javi, Javi Lopes ana-, analüüsib seda kõike väga õigesti, argumenteerib õigesti, tuleb vaatluse alla vaata meie majandussüsteemid. inimesed arvavad, et on olemas teatud erakondades, et on mingisugused imelahendused ja see toob loomulikult kaasa äh, tõsised ohud demokraatiale, kui me neid probleeme ei lahenda. ma tahaksin tänada äh, Avi Lopesid nende lahenduste eest, mille ta on välja toonud, et millised on võimalused tagasi pöörduda sellisesse ühiskonda, mille eesmärgiks on äh, sellesama ebavõrdsuse lõhe vähendamine. põhimõtteliselt tuleks siis luua uus sotsiaalne lepe, millele me kõik käe alla saaksime panna nii nagu Enrique Calvet-Chambon ütles, et tuleb vaadata kõiki poliitikaid läbivalt Euroopa Liidus ja sellest vaatevinklist kaubanduspoliitika, energiapoliitika, majanduspoliitika, sotsiaalpoliitika ja põhimõtteliselt tuleb nõuda uusi sotsiaalseid miinimume, uus sotsiaalne lepe, nagu ma ütlesin, ning kaaluda uut maksu süsteemi, mis oleks õiglasem ja paremini tasakaalus. see on kogu selle raporti eesmärk. tuleb kujundada uus ühiskond välja, mis annaks äh, võimaluse kõigil tulla sellest kriisist välja, millesse me oleme sattunud ja see oleks suur samm edasi ühiskonna hüvanguks, kui me niimoodi läheneksime sellele. suur tänu, Sofia Robeiro! Eh, tänud, esimees! ausalt öeldes ma olen natuke segaduses, vähemalt mina tunnen ennast täiesti segaduses selle raportiga. millest me räägime? me räägime sellest, et me võitleme äh, ebavõrdsusega, sellest, et äh, edendada kasvu ja töökohtade äh, loomist millest me räägime, kas me räägime sellest, et me äh, edendame kasvu ja töökohti või me räägime ebavõrdsusega ka äh, võidlemisest, kas me räägime karakteristikutest ja tingimustest, mis loovad takistusi? nii et inimesed ei pääse töökohtadele ligi, minu arvates on siin kaks täiesti erinevat äh, eesmärki ja kui me ei paiga, pane endale väga konkreetseid eesmärke paika ja ei ütle, milline on meie eesmärk selle raportiga siis me viskame kõik asjad ühte kotti. Te teate, kuidas need ilusad sõnad siin käivad, aga me tegelikult ei saavuta mitte midagi konkreetset. ma tahaksin teada, kui me keskendume tingimustele, mis viivad töökohtadele ligipääsu takist- äh,, nendele asjadele, mis takistavad töökohtadele ligipääsu, miks inimene näiteks kaugest piirkonnast, miks nende jaoks on raskem töökohale ligi pääseda kui teistele, kas sellepärast, et nad on kaugemal või puudega inimesed, millised on nende takistused töökoha äh,, tööturule ligipääsul? kuidas me lahendame selle probleemi või inimesed, kellel on väga madal sissetulek? kellel on võib-olla raske pääseda hea kvaliteediga haridusele ligi. kuidas see mõjutab ebavõrdsust? mis takistab nendel töökohtadele ligipääsu. me peame täpselt teadma, millised on meie eesmärgid, vastasel korral me räägime sellest kõigest korraga. parem sotsiaalne ühtekuuluvus, see on väga hea, aga see ei vii millegi konkreetseni. raportöör ja šer, äh, variraportöörid, me peame keskenduma sellele, mida me siin uurime, mis see on, millega me tegeleme. ma olen kindel, et muudatusettepanekud lähevad õiges suunas ja ma paluksin, et Javier Lopes peaks ka seda meeles. me peame väga ettevaatlikud, väga täpsed olema sellest, millest me siin räägime, mis on selle asja eesmärk, aitäh. Thank you mis.... aitäh, härra Berenski, teil on sõna. Thank you, madam chair. aitäh, proua esimees. ma jagan nende kolleegide seisukohta, et see on väga õigeaegne, väga tähtis raport raportöör on ära teeninud täieliku toetuse, et keskenduda edasi sellele, mida me täpselt saavutada püüame selle raportiga. kui me räägime ebavõrdsusest, sellest, mis on nende olemasolu põhjused, siis arvan, et me peaksime minema tagasi ja mõtleme põhiliste väljakutsete peale, mis Euroopa ees täna seisavad, alates investeeringute defitsiidist, investeeringute puudusest, mis on laienes, mis laienes peale kriisi aastal kaks tuhat kaheksa. seetõttu me ei tohiks olla liiga ebamäärased selles suhtes, kust need ebavõrdsused pärit on, milline peaks olema äh, meie lähenemine, kuidas sellega võidelda, äh, millal kasvab äh, tööpuudus, millal ha-, äh, tööhõive, millal hakkab majandus kasvama, seetõttu need osad, need sisud, mis räägivad Euroopa äh, poliitika loomist äh, ebavõrdsusega võitlemisel, ma arvan, et võib edasi arendada neid mõtteid, mis siin on, mis puudutavad Euroopa poolaastat äh,, majanduspoliitika koordineerimist Need on üksteisega kattuvad poliitikad, millest räägitakse äh, selle debati käigus, kui me räägime sellest, kuidas Euroopa Liit võib edasi liikuda. eile toimus kuulamine minu arvates isegi siinsamas äh, saalis peale kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, kehtiva MFF-i suhtes volinik Oettinger ta rääkis sellest, kui kiire on mõelda selle peale, kuidas MFF võtab arvesse nii Brexitit äh, kui tema panust ähm, euros, äh, euromaailmat, mis sellised vajadused on ja nii edasi ja nii edasi, see, mis, mis vajab meil täiendavaid ressursse. ja põhiline seisukoht, mis ta välja ütles, on see, et me peame väga hoolikalt arutama seda, kus me näeme lisaväärtus MFF-il Euro Euroopa Liidus. mina oleks väga ettevaatlik selle suhtes, ma ütleksin, et lisaväärtus on selles, et me vähendame ebavõrdsust. nimelt ületades investeeringute erinevust seal, kus see on kõige hullem, me rääkisime erinevatest äh, piirkondadest, kümme tuhat eurot äh, aastas mingisugune Rumeenia piirkond ja samal ajal kuuskümmend, seitsekümmend tuhat mingisuguses Saksamaa piirkonnas. ebavõrdsus on täiesti olemas. samal ajal möödunud nädalal me kuulsime raportit või arutasime raportit Strasbourgis, mis ütleb, et F kuue allkirjad see on üheksa protsenti eh, Euroopa Liidu, eh, viieteistkümneliikmelises Euroopa Liidus ja see on palju madalam ehm, neljateistkümneliikmelises Euroopa Liidus. me räägime fundamentaalsete ebavõrdsuste lahendamisest. tohutu ebavõrdsuse loomine nii töökohtade saamise suhtes, baassissetuleku võimaluste suhtes ja tõesti, siin raportis nii palju kui võimalik tuleks aru saada on tegelikult äh, parlamendi ja kogu liidu tulevikule väga-väga oluline. aitäh! jah, teie võite selle kokku võtta äh,, härra Havilla. Um... suur tänu, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada ja äh, kõnelejaid ja meppe nende kommentaaride eest, ma, see kõik aitab seda parandada, aitab parandada seda, mida ma suudan teha järgmise paari nädala jooksul, vaadates neid muudatusettepanekuid ja ma olen kindel, et me suudame siin kokkuleppele jõuda. mul on üks üldine kommentaar. võtsin teadmiseks äh, kõike seda, mis inimesed on öelnud, aga oli üks konkreetne kommentaar, mis puudutas Euroopa raamistikku seda ütles äh, Pirelli Stevens, ta ei saanud äh, komisjoni jääda, aga ta rääkis sellest, et on vaja vaadata, mida teha, saavad teha liikmesmaad. et kõik töötaks nende poliitika äh, tarbeks. me ei taha lahendust, kus üks suurus sobib kõigile, seda, sellest me ei räägi me tahame mingisugust baasi või, või aluspõhja, kuidas makstakse toetusi kogu Euroopa Liidus. me räägime Euroopa Liidust, seetõttu me vaatame seda, me, me kuulsime siin emapuhkusest, see kõik on sellega seotud. mis meil siin laual on? loomulikult me peame kinni subsiaar-, subsidiaarsuse põhimõttest, aga selle äh, miinimum äh,, miinimumi paikapanemine üle Euroopa Liidu on võimalus võidelda ebavõrdsusega äh,. viidates tööjõuturule, mida mainiti siin mitu, mitu korda, on tõsi, et paindlikkus tööjõuturul ei ole ilmtingimata seotud ebavõrdsusega aga me näeme, et äh, viimaste aastate, viimastel aastatel toimunud muutused tööjõuturus, see duaalsus, mis me oleme näinud, on suurendanud ebavõrdsust. mis puudutab muutusi, mille tulemusena tekkisid sisemised äh, muutused, see on lihtsalt fakt. see saab aidata meil madalamate palkadega, see on lihtsalt fakt. sellest võib rääkida muudatusprotsessil. Äh, roheliste kolleeg tegi mitmeid sõnavõtte, ettepanekuid, kuidas asja parandada, mõned olid minu arvates väga huvitavad, see, mis puudutab näiteks investeeringuid. härra Kalde mainis seda me peame vaatama mitte ainult ümberjagamist, aga õiglasemat ja võrdsemat äh, ümberjagamist. nii et me saaksime täielikult ära kasutada seda potentsiaali, mis meil on. taaskord võtsin teatavaks kõik kommentaarid. sotsialistid, aitäh teil, äh, teie tehtud kommentaaride eest. Ähm, samuti teised oli hea kommentaar äh, raporti enda kohta. see on väga hea, et me võtame täp- äh,, teadmiseks täpselt selle, mis see meie on, mille, millest me räägime, millele me keskendume. ma ei saa pealkirja muuta. selles me leppisime kokku enne, eelnevalt. see on kokkulepe, milleni äh, jõuti kõikide poliitiliste fraktsioonide kokkuleppena, nii et koordinaatorid leppisid selles kohta, ma ei saa pealkirja muuta ebavõrdsusega võitlemine panustab tööjõu öö, äh, töökohtade loomisele, nii et me saame edendada ebavõrdsusega võitlemist. see on loogika, see on see lähenemine, äh, mis sellel raportil on. Need sõnavõtud aitavad parandada töökohtade loomist ja majanduskasvu. see on asi, mida tule-, ma pean siin selgitama. olen nõus sellega, mis te ütlesite tulemuste kohta. me ei taha siin ainult poliitilisi sõnumeid, me tahame vaadata seda, milliseid tulemusi sellest on võimalik saada. jah, ma arvan, et see on väga hea kommentaar. ja vägagi vastavuses selle tööga, mis meie teeme nii või teisiti, töötame selle ka kallal järgmiste nädalate ja kuude jooksul ja loodetavasti aitame kogu Euroopa Liidule kaasa sellega. aitäh, annan sõna proua Barronele äh, tööhõive peadirektoraadist, teil on sõna. Thank you, thank you very much. suur tänu, ma olen Manuela Kill. kõigepealt suur tänu selle raporti eest ja me väga tervitame seda. tõepoolest, ebavõrdsuse lahendamine, ebavõrdsusega võitlemine on tõepoolest liidu Äh, liidus tehtava töö südameks. hiljutine sotsiaalõiguste sammas tähendab just nimelt teatud põhimõtete kaudu hea ja toimiva tööjõuturu äh, ning äh, sotsiaalkindlustussüsteemide loomist. ebavõrdsusega võitlemine on selle südameks. nii selles mõttes, mis puudutab tulemuse ebavõrdsuse lahendamine, aga ka võrdseid võimalusi ja ma arvan, et meil on päris jõulised põhimõtted seal kirjas, mis puudutavad võrdseid võimalusi, soolist võrdõiguslikkust äh,, haridust, lastehooldust, pikaajalist hooldust. ja mul on hea meel, et neid siin diskussioonis ka välja toodi. loomulikult võtab äh, sotsiaalne sammas subsidiaarsust, kõigil riikidel äh, tuleb äh, rakendada seda sammast nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesmaadel ja sotsiaalpartneritel. poolaasta on väga oluline vahend ebavõrdsusega võitlemiseks. kaks tuhat seitseteist ähm, aastaplaan on väga ähm, fokusseerunud ebavõrdsuse vähendamisele ning välja toonud äh, maksusüsteemi ebavõrdsusega võitlemiseks, aga fookus on ka teistel poliitilistel tasemetel, nagu näiteks haridus, tervishoid, sotsiaalkaitsesüsteemid. tegelikult on palju soovitusi, mida siin äh, anti, näiteks kaheksa liikmesmaad on teinud ettepaneku kaheksa soovitusega, mis puudutab äh, äh turvavõrkude piisavust ja katvust. tahaksin mainida ka seda, et kuigi äh, sammas äh, töötab äh, ülespoole liikuva konvergentsi põhimõttega, siis samal ajal me räägime ka sissetulekutest, panna siin ähm, benchmarkingud äh,, äh ühesõnaga alusmärgid paika, et oleks millegagi võrrelda. loomulikult on kehtestatud terve hulk indikaatoreid, mida tuleks kasutada selleks, et mõõta ja võrrelda majanduslikku ja sotsiaalset toimetulemist. nii et me näeksime, kus edasiminekut tegelikult saavutatud on, aitäh. aitäh, proua Kelling. ajaline graafik on teil ees, muudatuste esitamise tähtepäev on viies juuli muudatusettepanekute arutamine kolmkümmend, kolmkümmend üks august, hääletus tööhõivekomisjonis kahekümne kaheksandal septembril ja plenaaril novembris kaks tuhat seitseteist, selline on ajaline graafik, see tähendab, et me oleme päevakorra läbi saanud ning alustame kell kolm täna pärastlõunal ja siis toimub meil hääletus, nii et võtke oma hääletuskaardid kaasa. aitäh, et te kohale tulite!